lugupeetud daamid ja härrad, ähm, meie istung jätkub ja eilse koosoleku protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas on vastuväiteid protokolli vastu? ei ole. seega loeme protokolli kinnitatuks. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt Äh, temaatiline arutelu vastavalt kodukorra artiklile sada kuuskümmend kaks, teiste riikide sekkumine meie dem-, demokraatiasse ja valimistesse. tahaksin liikmetele öelda, et selle arutelu puhul ei saa esitada sinise kaardi küsimusi ega ei ole ka vaba mikrofoni vooru. ja kõigepealt annan sõna Renew Europe fraktsiooni nimel äh, raportöörile proua Fodenile kaheks, neljaks minutiks. lugupeetud kolleegid, viimastel päevadel oleme näinud suurt muutust äh, selles, kuidas äh, tehakse poliitikat ja viiakse läbi valimisi. Äh, endiselt käiakse koputamas uste taga ja näidatakse reklaami telekas, aga järjest rohkem saavad meie valijad teavet veebis, sotsiaalmeedia platvormidelt ja väga nutikalt nuti-, koostatud reklaamidest. ja järjest rohkem kasutatakse tõhusaid algoritme selleks, et äh, tuhandete kilomeetrite kauguselt äh, valijaid mõjutada ja ko-, kõik äh, ähm, see puudutab kõiki kodanikke kogu Euroopas. meie valimiste protsessis toimuvad kvanthüpped, kasutades selleks kõikvõimalikke vahendeid, aga see lõhe jääb areneva tehnoloogia vahel ühelt poolt ja ja õigusaktide vahel teiselt poolt on nüüd tõesti muutunud väga suureks probleemiks. vanad reeglid enam ei kehti, kui meie õigusaktid on jäänud tegelikkusest maha ja sellised ettevõtted nagu Facebook ei ole nõustunud võtma meetmeid ja sellepärast on meie äh, valimised ohus äh, teiste poolt ja, ja see, mida Facebook teeb, ei ähm, meil on kohustus äh, võtta meetmeid äh, Facebooki vastu, valeprofiilide vastu, me peame tugevdama Euroopa Liidu mm, desinformatsiooni alast õigusakti, me peame uurima poliitiliste parteide rahastamist Kremli poolt näiteks Ühendkuningriigis äh, me teame, et Vene oligarhid on maksnud väga suuri summasid selleks, et äh, mängida tennist äh, Boris Johnsoniga. vaenulikud valitsused võtavad digitaalruumi pantvangi selleks, et edendada omaenda poliitilisi eesmärke rohkem kui viiskümmend riiklikku ja piirkondlikku valimist on toimumas Euroopasse enne kahe tuhande kahekümnenda aasta lõppu ja sellepärast peame võtma seda ohtu tõsiselt. Need, kes äh, arvavad, et valimised on lihtsalt vahend äh, selleks, et oma äh, vahe, eesmärke saavutada, nagu näiteks äh, Vladimir Putin kulutavad väga palju raha selleks, et Euroopa valijaid mõjutada, me oleme näinud seda Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Hispaanias, aga mm, seda mängu ei mängi mitte ainult Putin, me teame, et Dominic Cummins, kes nõustas meie valist-, valitsust, veetis aega Venemaal, seda on vaja uurida ja siin kojas on väga palju inimesi sellepärast, kellele väga meeldib äh, Äh, USA alt-righti äh, Steve Bannon. me peame ähm, pidurdama äh, seda, mis toi-, äh, on toimunud, ma vaataks siin Nigel Farage'i poole, aga ta ei ole siia sel nädalal tulnud, ma vaataks ka Ühendkuningriigi peaministri poole, kes on keeldunud avalikustamast äh, Vene, raportit Vene sekkumise kohta Brexiti referendumisse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. me teame, mis selles raportis on, tema teab ka seda, aga ta keeldub seda raportit avalikustamast, sellepärast et tõde on tema poliitiliste ambitsioonide e-, ees meil on vaja seda raportit nüüd ja asjad on äh, läinud äh, nii halvaks, et äh, et kasutatakse ära isegi valimis, tõe kontrollimise veebilehti ja see, et et Euroopa poliitilised pareid, parteid on näinud seda teed, see Ehm, on väga halb. meil on vaja poli-, parlamendi vastust sellisele käitumisele, meil on vaja otsustavat tegutsemist nii liikmesriikides kui Euroopas, aga poliitikud seni ei ole midagi teinud. Facebook endiselt toimib nagu Trooja hobune meie demokraatiate suhtes. on tulnud aeg, et uus parlament ja uus komisjon tegeleks selle uue tegelikkusega, milles me elame ja kui me seda ei tee, siis äh, ohustavad meid äh, võõrriikide valitsused. ma näen äh, seda ohtu ja no, soovin, et me võtaks meetmeid selle vastu. aitäh ja kolleegid, kes soovivad äh, muid arutelusid pidada, palun ärge keerake täiskogu saalile selga, palun istuge üks kõrvuti Te arutate üsna äh, valjusti, te, äh, ilmselge on see, et te mind ei kuule. palun istuge kõrvuti ja rääkige üksteisega vaikselt ja nüüd annan sõna minister Tuppurainenile nõukogu nimel. aitäh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed. Äh, John F Kennedy ütles, et et äh, valijate Äh, valijate teadmatus ohustab meid kõiki ja need valijad, keda on viidud eksiteele, võiksid äh, samasugust ohtu äh, kujutada endast. kui me eirame pahatahtlikku manipuleerimist ja pahatahtlikku tegevust, ta näitab, et see oht on tegelik ja me, ja vaja on sellele pöörata piisavat tähelepanu ja mm, oleme valmis Euroopa Liiduga tegelema selle teemaga. tahan rõhutada, et meie eesistumisaja prioriteet on äh, Äh, teha jõupingutusi teadlikkuse tõstmiseks, suurendada meie ettevalmistust, suurendada demokraatia vastupanuvõimet äh, desinformatsioonile, hübriidohud, muuhulgas äh, välismaine sekkumine meie demokraatiatesse on seetõttu meie poliitilise tegevuskava tegevuskavas kõrgel kohal. eesistuja on teinud väga palju samme, muuhulgas meil on alaline töörühm nõukogus, mis loodi meie eesistumise esimesel kuul, see tegeleb Euroopa Liidu võimekusega astuda vastu hübriidohtidele, hübriidohtudele ja suurendada Euroopa Liidu vastupidavust ja tegeletakse desinformatsioonikampaaniatega. me oleme välja pakkunud, et detsembris võetakse vastu nõukogu, nõukogu suunised ja me tugineme seejuures olulisele tööle, mida Euroopa Liidu tasandil on viimastel aastatel tehtud ja oluline on vastu astuda desinformatsioonile, tagada vabad ja õiglased valimised, lugupeetud president, lugupeetud äh, liikmed, viimane arutelu, mis äh, toimus äh, selles küsimuses septembris, nägi, näitas seda, et on olemas üksmeel selles osas, et, et need ohud on olemas ja kahtlemata Euroopa Liidu liikmesriikidel on väga suur roll selles osas, äh, kõik ähm, saavad kaitsta oma demokraatiaid, seetõttu on oluline